leidis Pariisis aset äh, suur läbimurre, mida paljud äh, võimalikuks ei pidanud, lepiti kokku tulevikku suunatud äh, kliimakokkuleppes ja ähm, ja nüüd on ühinenud kõik riigid maailmas võitluseks kliimamuutuse vastu, see on täielik murrang, me peame jääma alla kahe kraadi eesmärgi ja me peame püüdlema selle nimel, et, et see tõus jääks maksimaalselt ühe koma viie äh, kraadi juurde Celsiuse skaala järgi ja see on ka äh, läbimure, sellepärast et me tahame kliimaneutraalset planeeti, ehk siis me ei taha äh, CO kahe heitmeid suurendada ja välja heita ja seetõttu on Pariisi tippkohtumine olnud murdepunktiks meie kõigi jaoks ja nüüd on oluline see, et see kiidetud lepe ka ellu rakendatakse, selleks on vaja vägagi paljud muuta, ähm, eriti just energiatootmise valdkonnas ja energia tarbimise valdkonnas. Äh, Pariisis äh, pandi paika viieaastane mehhanism, mis iga viie aasta tagant peaks andma aru sellest, kuidas me edasi liigume ja kus me peaksime veel äh, üht-teist ära tegema selleks, et edu saame saavutada ja eesmärke saavutada ja Euroopa Liit peab Ähm, seda Euroopa Liidu siseselt kui väljaspool äh, ellu rakendama ja oma äh, kohustustest ka kinni pidama. ma tahaksin Euroopa Parlamendi nimel tänada kõiki neid, kes aastaid on teinud tööd selle nimel, et Pariisi konverents oleks edukas. ma tahaksin kasutada ära selle võimaluse äh, selleks, et teid, lugupeetud volinik Aniete siin kojas tänada teie tehtud töö eest selle konverentsi raames, me teame, et te olete väga tõsist tööd selle küsimuse kallal teinud. ma tahaksin mm, edastada tänusõnad ka äh, Luksemburgi äh, keskkonnaministrile proua Duisburgile, äh, nõukogu eesistujale, me teame, et eesistumise ajal on ta komisjoniga teinud tihedat koostööd ja ma usun, et suur tänu kuulub ka proua Figueresele, aga ka ÜRO peasekretärile Ban Ki-moonile lugupeetud daamid ja härrad, Prantsuse valitsus äh, võõrustajana ähm, organiseeris äh, seda konverentsi ja tegi selle äh, taustal ära väga suure töö ja äh, ma äh, tahaksin ka äh, õnnitleda ja tänada äh, selle Äh, konverentsi äh, juhti ja eestvedajat härra Valsi ja äh, ma olen kutsunud ta ka siia meie juurde, ta võttis kutse ka vastu ja jaanuarikuus ta kõneleb meiega selle konverentsi tulemustest. ja ma tahaksin tänada ka neid kolleege, kes olid kohal seal konverentsil, suur aitäh teile ja palju õnne! teise detsembri äh, protokoll ja vastuvõetud tekstid on kättesaadavad, kas selle kohta on kellelgi äh, kommentaare või vastuväiteid, kui ei, siis on protokoll heaks kiidetud. austatud daamid ja härrad, nüüd ma liigun edasi teatiste juurde kolmandal detsembril.